siis näiteks Euroopa ähm, ajakirjaniku väljaandmist või ta võib ta mõrvata või röövida, mida siis sellises olukorras tehakse? mida te hakkate siis ütlema? Te ütlete, et näete, ajakirjanik rikkus e, Iraani riigisaladust või Türgi saladusi või midagi muud. ehk siis ärge e, olge Pontius Pilatuseks siin e, seoses äh, olukorraga, kus risti lüüakse infovabadus ja vilepuhujad. Anna Komeselt sinise kaardi küsimus My... ma olen nõus kolleegi Kologluga selles mõttes, et tõepoolest tegemist on poliitilise organiga ja meil on seega ka õigus anda poliitilisi hinnanguid, seda me ka teeme. me ütleme, et väljaandmist USA-le ei tohi toimuda, aga teisalt me ootame, et kohtud, Ühendkuningriigi kohtud, mis endiselt loodetavasti on veel Euroopa Liidu liikmed, et neid seovad, et neid seob põhiõiguste harta ja aluslepingud, ehk siis juriidilistel alustel, mitte poliitilistel alustel, oodatakse lahendit, mis takistab väljaandmist riiki kus on endiselt surmanuhtlus olemas. kas te olete sellega nõus, kolleeg? jah, ma olen igati nõus, me peame tegema avalduse. me oleme teinud muudkui igasuguseid avaldusi Venezuela või Türgi või <laughs> kõige kohta. Teie eh, räägite siin menetlusest, kolleeg, kas protsessist peeti kinni teiste riikide puhul? miks me praegu ei võiks avaldust teha, miks ei võiks? Briti valitsus on kehvas seisus Brexiti pärast, kas sellepärast või valitsus proovib nüüd Assange'iga tähelepanu kõrvale juhtida, see ei ole õige. Teie olete ka poliitik ja te peate seisukoha valima. Te olete kas selle poolt või vastu The... aitäh, mainiti teie nime, te võite vastata uh,. Sure, much... Eh, tänan, et andsite mulle võimaluse eh, vastata. tegemist on õigusliku küsimusega, punkt, õigusliku küsimusega. kui keegi eh, toetab seda, et poliitikud peaksid õiguslikesse menetlustesse sekkuma, siis noh, see, seda võib uskuda, mina ei ole küll nõus sellise äh, seisukohaga, aga nii võib arvata, te võite arvata nii, aga palun. küll aga see on igati vastuolus sellega, kuidas demokraatlikud institutsioonid ja lääne demokraatiad korraldatud on kohtuvõimu, täitevvõimu ja äh, seadusandliku võimu eraldus on keskse tähtsusega. aitäh, järgmisena saab sõna Anna Miranda, üks minut roheliste nimel, minut okay.. või siis saate veel ühe minuti. Äh, mul on üks küsimus, hea kolleeg. kuidas on Türgi protsessidega kas Türgi käitub õigesti, kui ta ütleb, et tegemist on õigusliku olukorraga ja ka Türgi menetlust tuleb austada, sekkuda ei tohi. kui nii on, siis miks me oleme nii palju avaldusi öelnud välja Türgis toimuva vastu? Eh, kas see on nüüd retooriline küsimus, kas te soovite vastata? paari sekundiga vastan see, mida kolleegid siin toetavad, oleks justkui see, et Briti valitsus sekkuks Inglise kohtuvõimu tegevusse. ja see, millest te Türgi puhul räägite, oli see, et me proovime sekkuda, eh, ma olen igati nõus teie kriitikaga Türgi suunal. ma loodan, et minu valitsus ja teisedki valitsused ütleks selgelt välja, et Türgist ei saa mitte kunagi Euroopa Liidu liikmesriiki, olenemata sellest, kas äh, Ühendkuningriik on Euroopa Liidu liige või mitte. aitäh, kolleegid, teil oli mõlemal võimalik äh, süvitsi rääkida, aga nüüd saab sõna järgmine kolleeg Anna Miranda Roheliste nimel, palun. Este lunes tenía una cita con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Äh, ma sain Ecuadori saatkonnas teisipäeval kokku Assange'iga või pidin saama, aga ei saanud, sest et ta vahistati vahepeal. ja ma tahtsin mõs-, mõista hukka äh, toimunu, tema õigus varjupaika saada võeti tagasi ja nüüd tuleb teda kaitsta surmanuhtluse eest Assange ei ole mitte ainult ohus, et ta läheb meediavabaduse kaitsmise eest vangi, eh, vaid teda ohustab veelgi enam. varjupaiga põhimõte tähendab seda, et isiku kõiki õigusi tuleb kaitsta. ei ole võimalik lubada olukorda, kus keegi satub Ameerika vanglasse sellepärast, et ta on paljastanud inimsusevastaseid kuritegusid ja ei ole tagatisi selle suhtes, et USA-s ei rakendataks surmanuhtlust tema suhtes. ehk siis Ecuadori antud garantiid ja Briti kohtud ei taga seda, et Assange'i ei anta välja Ameerika Ühendriikidele. seda ei ole kunagi välistatud. tundub, et et USA, britid ja Ecuador on siin kokku mänginud. Assange'i ei tohi USA-le välja anda ja kui see peaks juhtuma, siis mis tahes uuriv ajakirjanik on edaspidi ohus, kui ta sellistest asjadest kirjutab. aitäh ja järgmisena tuleb vaba mikrofoni voor. kolleeg Konetšna no,, minut palun. aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid me täna hääletasime ühe direktiivi üle, kus on juttu äh, lekitajatest ja mil-, nende õigustest äh, ja tahaksin öelda, et kõik need suured skandaalid, mis alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on avalikuks saanud, nagu näiteks Luksemburgi lekked või Panama dokumendid, need on avalikuks saanud tänu lekitajatele, nii et mul tõesti on ükskõik, kas teie jaoks äh, Julian Assange on äh, kangelane või reetur, mina arvan, et see on teisejärguline, oluline on minu arvates see, et kui me tahame kaitsta lekitajaid, siis me peame kaitsma Assange'i. ta tuleb välja anda riiki, mille praegune president peab ajakirjanike rahvavaenlasteks, ma ei arva, et ähm, seal oleks võimalik õiglane kohtuvõistmine. aitäh ja komisjoni nimel saab nüüd sõna volinik Jurva. aitäh selle arutelu eest, ma tahaksin korrata, et me täielikult austame äh, koh-, Ühendkuningriigi kohtute professionaalsust äh, ja ja põhiõiguste hartat ja äh, Äh, õigust õiglasele kohtumõistmisele kindlasti arvestatakse täiel määral seal. aitäh ja nüüd saab sõna nõukogu. aitäh! lõpetuseks tahaksin teid tänada võimaluse eest seda äh, väga mm, äh, olulist teemat arutada. me äh, kõik jälgime, mis saab Julian Assange'i juhtumist. aitäh veel kord tähelepanu eest! aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja me oleme tänase päevakorra ammendanud. jätkame tööd homme kella kaheksa kolmkümmend. päevakord on avaldatud Euroopa Parlamendi veebilehel. ja nüüdseks on see istung peatatud. head ööd!